du personnel et puis des gens qui nous soutiennent. Ich erkläre die am 14. April 2016 lugupeetud daamid ja härrad, kuulutan Euroopa Parlamendi äh, istungiperioodi taas avatuks. austatud kolleegid esime-, enamik meist teavad äh, vägagi hästi, mis toimus kahekümne kuuendal aprillil äh, kaheksakümne kuuendal aastal. see kuupäev jäi meie kõigi mälestustesse kolmkümmend aastat tagasi ähm,